selle vastu ei olda, siis äh, homme, kahekümne kolmandal juunil peame selle tõlgendusega õigeks. tundub, et keegi soovib sõna. palun. härra president. eelmisel täiskogul rääkisime Venemaast saatsime teatud hulga sõnumeid komisjoni presidendile, nõukogu presidendile, selleks, et me saaksime Venemaast rääkida. tundub, et ükski erakond ei saanud ennast ametlikult registreerida Venemaal ja tahaksime, et saadetaks koha peale ka vaatlejad. tahaksime, et võimalikult kiiresti saaksime ülevaate olukorrast Venemaal ning et me korraldaksime selle teema kohta ka arutelu, see tundub mulle väga asjakohane. härra Švoboda, palun. suur tänu, härra president. ma toetan seda ettepanekut. kuna proua kõrge esindaja äh, tuleb siia juulikuus, siis tahaksime ka arutelu selle kohta. hetkel arutelu veel ei käi võtame teatavaks teie palve ja anname selle edasi pädevatele organitele. nüüd on meil ka päevakord, mille kiitis heaks esimeste konverentsi üheksandal juunil. nüüd vastavalt poliitiliste fraktsioonide kokkuleppele tahaksin täiskogule esitada järgmised päevakorra muudatused esiteks neljapäev, kahekümne kolmas juuni Kastleri raport Euroopa aktiivsena vananemise aasta kohta lükatakse edasi juuli täiskogusse ja Tatarella raport paindlikkusmehhanismi alusel turule tooda, toodavate traktorite kohta võetakse sisse hääletusele muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on täna kell neli, kas on selle kohta märkusi? märkusi ei ole, seega kiidame heaks need muudatused päevakorda. lisaks sellele on nõutud ka järgmist, järgmiseid muudatusi. tänaseks ehk kolmapäevaks palusid rohelised, et ühine arutelu majandusvalitsemispaketi teemadel leiaks aset kohe pärast Euroopa Ülemkogu ettevalmistamise arutelu ja, ja enne äh, ühise põllumajanduspoliitika arutelu, kes soovib sõna? tundub, et sõna keegi ei soovi. siiski, palun. või mitte, kas ei ole midagi öelda? kui ei, siis see läheb hääletusele kes on selle päevakorra muudatuse poolt? kes on vastu? erapooletuid, see on tagasi lükatud. järelikult päevakorda me ei muuda. Lähme edasi neljapäeva päeva, neljapäevase päevakorra juurde kuue palus, et lükatakse edasi järg, mõne selle, mõne selle järgmisele äh, täiskogule hääletus, mis käib majandusvalitsemispaketi ühise arutelu kohta. annan sõna härra Klutile, et ta seda äh, palvet täpsemalt tutvustaks. jah, see puudutab majanduse juhtimist ja me tahaksime, et see pakett lükataks edasi juulikuusse. ECOFIN-i nõukogu kohtus esmaspäeval ja tegi muudatusettepanekuid praegust juba kokku lepitud kompromissidesse ja meil parlamendisaadikutena ei ole olnud aega piisavalt põhjalikult nende muudatustega tutvuda ja ka tõlkeid ei ole veel tehtud, nii et et näib, et nõukogu avaldab meile survet ja see ei ole vastuvõetav, sellepärast me kutsume üles kolleege toetama mind ja tagasi lükkama selle surve, mida nõukogu meile avaldab ning teen ettepaneku edasi lükata see teema. nüüd selle taotluse kohta ma annan e, ühele sõnavõtjale võimaluse poolt rääkida, ühele vastu. kes tahab toetada seda ettepanekut? keegi ei taha, kes tahab vastu? jah. Uh, ma tänan, härra president. Eh, Euroopal on pakiliselt vaja tugevat vundamenti eurole ja me oleme arutanud seda paketti juba mitu kuud ja üheksakümmend kaheksa protsendi ulatuses oleme ka nõukoguga kokku leppinud eh, Äh, oleks hea, kui me saaksime homme hääletada ja sellega mm, oma meelsust siin täiskogul avaldada ja edasi tuleb läbirääkimisi hakata pidama jälle nõukoguga, et me lõpuksime kokku veel enne suve, et meil oleks selline tugev alus euro jaoks. Va bene, prego onorevole per eh, parlare a favore, ne ha diritto. nii, kes tahab nüüd ikkagi ettepanekut toetada, palun saab sõna. ma tänan, lugupeetud saadikud, meie ees on siin pakett, mida muudeti viimasel hetkel. seda tegi ECOFIN-i nõukogu. aga e, muudatused ei ole veel ära tõlgitud teistesse keeltesse, minul on juurdepääs olnud ainult inglisekeelsele versioonile ja seetõttu me ei ole saanud korralikult läbi lugeda, mis on vahepeal toimunud ja mida on muudetud. ja teiseks meil on siin tegemist probleemidega, mis on liiga tähtsad. E, kõigel sellel on tõsine mõju meie riikidele, meie rahvastele. on mõjud, e, mida me näeme praegu Kreekas ja Iirimaal ja nüüd viimaste andmete kohaselt ka Portugalis. nii et meie leiame, et tuleb põhjalikumalt asja analüüsida ja vaadata põhjalikult läbi, millised muudatusettepanekud Ecofin välja pakkus ja sellepärast lükakem edasi hääletamine juulikuusse yes,. kes on selle soovi poolt, palun andke käega märku. poolt kõigepealt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud